kallid kolleegid, läheme edasi meie koosoleku päevakorraga ja äh, hakkame arutama üleregle, ülereguleerimist ja komisjon on palunud seda äh, mõistmaks paremini, milline mõju on ülereguleerimisel ja mis see mõjutab äh, viie struktuurifondi abisaajaid ja läbiviijad. ja johtuvalt hangete läbiviimisest Teadusuuringute Keskus, mis toetab meie komisjoni äh, tööd, poliitikaosakond äh, B, on palunud Spatial Foresighti läbi viia uuring ja viimane on siis teinud kõikehõlmava analüüsi, et millised on põhilised põhjused, millest tuleneb ülereguleerimine äh, on välja toonud spetsiifilised praktikad ja välja pakkunud erinevad meetmed, kuidas vältida ülereguleerimist, vähendada seda. ja täna pärastlõunal on meil suur heameel tervitada siin härra Kai Böömet, kes on, töötab Spatial Foresightis ja kes tutvustab meile selle uurimuse tulemusi. ja pärast seda tutvustust annaksin ma sõna komisjoni liikmetele äh, kes sooviksid esitada küsimusi või kellel on kommentaare härra Poome poolt öeldu kohta? Thank you very much, Mr Chairman, good afternoon everybody! suur aitäh, aitäh selle eest, et kutsusite mind siia. üritan läbi vaadata selle päris keeruka uuringu reguleerimise kohta tahaksin rääkida sellest, mida oodata, räägin täpsemalt, äh, mis on, äh, milles see seisneb, ülereguleerimine, räägin äh, struktuuri investeerimisfondidest ning hästi lühidalt vaatan läbi ka programmeerimistsükli struktuurifondide puhul. ja vaatame, kus, millises programmeerimisperioodi otsas see ülereguleerimine toimub samuti, mis on selle põhjused, mis on tagajärjed ja lõpetuseks üritan ka mõningaid äh, mõtteid välja käia, äh, kuidas saaks seda vähendada. me peaksime vaatama kõiki viite ESIF-i fondi ja vaatama, kuidas siis üle äh, reguleerimise läbi on olukord muutunud ning samuti tahan välja käia mõtteid selle kohta, kuidas seda vähendada. me oleme seda süstemaatiliselt käsitlenud, tegemist ei ole ühe regulatsiooni ühe osaga, vaid tegemist on pigem süstemaatilise poliitikaga ning oleme üritanud sellele ka süstemaatiliselt läheneda. oleme uurinud erinevaid dokumente, läbi viinud ka vestlusi liikmesriikide osapooltega, kasusaajatega vaadanud, mis täpsemalt toimub, mis on ülereguleerimise mõju. mõned neist osalesid ka meie fookustöörühmas, kus üritasime kokku siis panna pildi kahekümne kaheksast liikmesriigist ja sellest, milline on olukord Euroopa Liidu tasandil. ja tulime välja siis vastavate järeldustega. põhimõtteliselt vaatasime läbi kõiki kakskümmend kaheksa liikmesriiki, üheksat liikmesriiki lähemalt, kuid eh, sellest hoolimata me ei võrdle liikmesriike, vaid eh, vaatame, vaatleme ülereguleerimist ja siis võtame näiteid erinevatest eh, vormidest erinevates liikmesriikides nii et me tõesti ei käsitlenud mitte ainult paari liikmesriiki, vaid kõiki kui rääkida üldiselt üle reguleerimisest, siis tahaksin neljal mõistel peatuda aktiivne ülereguleerimine ehk siis see, mida te enamasti silmast peate, kui sellest räägite. tegemist on lisahaldusmenetlustega ning regulatiivsete kohustustega, mis lähevad kaugemale Euroopa Liidu nõuetest selles valdkonnas järgmisel slaidil näete selle kohta ka pilti, kuid on olemas ka passiivne ülereguleerimine. põhimõtteliselt on võimalik teha regulatiivses raamistikus asju lihtsamalt, aga seda ei kasutata ära. ka see on ülereguleerimine, sellepärast et mõningaid asju saaks teha kergemini, eh, vähemate kuludega ja väiksema koormusega, aga seda ei tehtu. lisaks sellele peame veel silmas pigama, pidama halduskulusid, tegemist on siis nende kuludega, mis tekivad äh, programmide äh, läbiviimisel ühtekuuluvuspoliitika raames, mis nende programmide äh, ellurakendamine maksab ning halduskoormus. Need on kulud lõpptarbijale, nii-öelda siis kasusaajale. millised on neile tulevad kulud eh, sellest ülereguleerimisest. nii et eh, need on need neli mõistet, eh, mille juurde veel hiljem tagasi tulen. kui vaadata seda pilti, siis te näete, mm, et sinine osa ülal vasakul, see on Euroopa Liidu raamistik ja see on vajalik, kui soovitakse ESIFi fondidega tegeleda. seejärel on siin terve hulk kollaseid oranžikaid äh, nooli. Need on lisanõuded, mis tulenevad muudest äh, Euroopa Liidu määrustest, liikmesriigi omadest ning äh, liikmesriikide raamistikest. seejärel päris paremal olev nool regulatiivse raamistiku tõlgendus me ei tea päris hästi, kuidas seda mõista ja siis äh, lisatakse tõlgendus, mis võib äh, osutuda veelgi kulukamaks või koormavamaks, kui tegelikult vaja. kõik see viib lisahalduskuludeni programmide juhtimisel. see on see keskmine osa, mida te näete ning see toob endaga kaasa ka lisahaldus koormust äh, lõppkasusaajatele. Nemad peavad äh, rohkem tegema, sest see on selline süstemaatiline pilt. põhimõtteliselt äh, see on lihtsalt pilt sellest, et te näeksite, kuidas see kõik toimib. kui me vaatame programmeerimistsükli läbi, siis me leidsime uurimises, et ükskõik mis ajahetkel sellest tsüklist le-, äh, iga kord me satume silmitsi ülereguleerimisega, paremal on ära toodud äh, akrediteerimine, vahel isegi liikmesriikide seadused äh, lisavad uusi nõudmisi äh, vastutuse seisukohalt äh, süsteemi. meil on siin päris palju ka, ka mm, taotluste läbivaatamise kohta projektide tasandil ning ka sellega võivad lisanduda teatud mm, toetuse saamise nõuded, mida võib-olla ei ole vaja. lisaks sellele eh, me näeme, et nõuded, mida kohaldatakse, on päris erinevad ning äh, samuti, kui me vaatame horisontaalseid mõisteid, siis siin on päris palju selliseid asju, kus inimesed võiksid, mm, võivad minna liiale oma nõuetega. siin on ka näiteid, ma ei hakka neid detailselt aga kirjeldama, sest et meil ei ole piisavalt aega selleks. nüüd läheme taotluste esitamiselt äh, aruandluse ja järelevalveni, siin on kolm osa, mis äh, jällegi kerkivad esile erinevates liikmesriikides. tihedus, kui tihti tuleb aruandluskohustust täita, see on väga erinev, erinevusi on päris palju, kuid samuti e, e ühtekuuluvus, see tähendab seda, et kõike peaks olema võimalik elektrooniliselt edastada, aga vahel on ka täiesti eksisteeriv paralleelne e, süsteem, mida paberkandjal, mida tegelikult Euroopa Liit ei nõua tagasimaksed, kui nüüd vaadata neid dokumente, mida on vaja maksete ja tagasimaksete jaoks, siis äh, nende hulk võib tõesti tõusta vägagi oluliselt võrreldes sellega, mida nõutakse ja samuti tuleb vaadata, millised maksed äh, on sobilikud ja millised mitte ning siin tihtilugu äh, nõuete kehtestamisel minnakse jällegi palju kaugemale sellest, mis on regulatiivses raamistikus ette nähtud. finantskontroll, usun, et olete päris palju sellest kuulnud, finantskontroll on tihtilugu paindumatum võrreldes sellega, mida vaja kui vaadata ESIFi äh, regulatiivset äh, raamistikku, näiteks avalike äh, pakkumiste puhul on see niimoodi. ka lisakriteeriumid pannakse tihti ja seatakse lisatingimusi. ja samuti leidsime juhtumeid, kus lihtsalt mindi kaugemale tegelikult sellest, millega mille jaoks taotlus esitati. me näeme, et regulatiivsed raamistikud samuti laiendatakse ning nõutakse üha enam lõplikelt kasusaajatelt. see muudab nende elu palju keerukamaks ja ka palju äh, koormavaks ja kulukamaks. miks see toimub niimoodi? Te näete, siin on päris keerukas pilt selle kohta. tahaksin paari sõnaga seda kirjeldada. üleval paljud arvavad, et selles ülereguleerimine seisnebki ebasidusus ning lisapoliitilised eesmärgid. jah, aga tegelikult see osutus mitte kõige olulisemaks osaks. siin te näete veel muidki eh, osasid, raportis on selle kohta ka näiteid, aga näiteks äh, viivitama jäänud määrused või siis ähm, regulatsiooni muutmine või siis üldiselt äh, ebakindlus ning tõlgendus. Nendel aspektidel on palju äh, suurem mõju ja toob endaga rohkem ülereguleerimist kaasa, ehk siis kui tegemist on olukorraga, kui äh, ametid ei tea, kuidas regulatsiooni tõlgendada, siis nad pigem eelistavad nõuda rohkem, mängida nii-öelda turvalist mängu, kui tegelikult vaja. kui nüüd edasi liikuda, siis äh, tahetakse vältida halbu kogemusi, teatakse, milles nad seisnevad ning seega muudetakse äärmiselt äh, paindumatuks äh,. hirmu põhjal nõutakse väga karmi kinnipidamist regulatsioonist. meil on muuhulgas ka erinevad haldustavad Euroopas ning sellest tulenevalt on ka suuri erinevusi Euroopas. me näeme, et kõik see toimub seetõttu, et äh, alati mõeldakse auditite peale, au, alati kardetakse neid auditeid. kuid lisaks sellele on veel üks osa, see selgus vestlustest ja fookusgrupi äh, aruteludest. süsteem on keerukas. keerukuse tase on päris kõrge ning äh, on palju osalejaid, kes võib-olla soovivad muuta asju keerukamateks veelgi, et oma võimu näidata siin on teatud äh, haldusliku võimu näitamise tahe, kommunikatsiooni puudus ja see jällegi loob selliseid võimalusi ülereguleerimisele. nõutakse võib-olla veel ühte dokumenti, veel ühte allkirja ja nii edasi. ja mida rohkem tehakse, seda rohkem ebakindlust luuakse, seda keerukamaks süsteem muutub ja tekib nii-öelda nõiaring. lühidalt, mis on selle tagajärjed, siin me üritasime teha vahet programmide osas, kohaliku omavalitsuse osas, see tähendab halduskulusid. põhimõtteliselt see tähendab rohkem tööd kohalikele omavalitsustele, rohkem vahendeid ka tehnilise abi jaoks selleks, et kontrollida vastavust, et kõik toimiks nii, nagu vaja. Neid vahendeid ei kasutada ka selleks, mida tegelikult peaks läbi EFSI fondide üldse saavutatama. mitu ke-, mida keerukamaks süsteem muutub, mida rohkem aega kulub, seda aeglasem kogu protsess on. tähendab, et läheb üha rohkem aega selleks, et läbi vaadata taotlused ning et anda lõplik vastus rahastamise kohta. sama käib samuti kontrolliotsuste vastuvõtmise kohta. asjad kipuvad venima ja muutuvad aeglaseks. mida rohkem tõlgendamist toimub, seda suurem on oht vigade tekkimiseks, vabandust, seda suurem on oht, et tekib ülereguleerimine kui vaadata kasusaajaid lõpptarbijaid, siis siin me näeme päris palju lisatööd tekib neile. halduskohustuste tõttu. meie aruteludes selgus ka see, et just väiksemad osalejad, VKE-d või väikesed vabaühendused, väiksemad kohalikud omavalitsused, kellel ei ole suurt aparaati nii-öelda, et kõike seda töös hoida, nemad hirmutatakse üldse eemale, neis tekitab see lisakoormus suurt kartust. nii et teoreetiliselt me küll ütleme, et äh, see mõjutab negatiivselt kõiki, aga just äh, tegelikkuses väiksemaid osalejaid rohkem. ja tegemist on äh, siis stiimuliga, mis pigem ei, mitte ei kutsu osalema, vaid äh, lükkab kaugemale. rohkem peaks keskenduma just saudusele, aga praegu see nii ei toimi. ning viimased äh, slaidid. siin on nüüd kogu pilt sellest, kuidas me seda kõike näeme me näeme, mis hetkel äh, ülereguleerimine tekib ning kokkuvõtteks võib-olla paar punkti ja ma arvan, et me võime pärast arutelu käigus pikemalt sellel peatuda, kui huvi on. üldiselt äh, kaar-, kaasneb sellega äh, halduskulude ja koormuse tõus, üks kolmandik tegelikult tundub, on ülereguleerimiste nõuete puhul see puudutab nii aktiivset kui passiivset ülereguleerimist. seda toimub igal äh, juhtimise tasandil, mitte ainult programmeerimistasandil ega ainult Euroopa või liikmesriigi tasandil, vaid kõikjal ja läbi kogu äh, programmi elutsükli me üritasime vaadata, kas erinevate fondide puhul on erinevusi erinevate tegevusvaldkondade puhul. jah, teatud erinevusi on, kuid meie analüüsis see väga selgelt esile ei kerkinud. pigem on suuremaid erinevusi liikmesriikide halduskultuuride vahel. ja sealt tulenevad suuremad erinevused. üks eh, selgemaid järeldusi oli see, et tihtilugu ülereguleerimine tuleneb hirmust, ei taheta, et midagi läheks valesti ning see on päris heaks, tugevaks motiiviks, miks seda üldse tehakse. ning varane keerukus siis viib ka hilisema nõiaringini. kas ülereguleerimine on vajalik või on see halb asi? me võiks ju väita, et jah, tegemist on ülereguleerimisega, võib-olla on see põhjendatud, sellepärast et on teatud põhjusi, miks sellised lisanõuded kehtestatakse, seeläbi tahetakse võib-olla mingeid eesmärke saavutada. võib-olla soovitakse selle läbi teatud tasakaalu saavutada, näiteks äh, rohelised avalikud pakkumised. seeläbi soovitakse midagi saavutada, kuid samuti lisatakse äh, mingisugused äh, nõuded, mis on seotud avalike hangetega jah, see on ülereguleerimine, aga võib-olla siis sellisel juhul on see põhjendatud sellepärast, et me saavutame ka midagi muud, mida tahetakse. nagu ma ütlesin, siis eh, ülereguleerimine tuleneb eh, jagatud eh, juhtimisest. see oli siis lühidalt ja kiirelt ülevaade, mõningad soovitused võib-olla Need selgusid siis meie vestlustest ja dokumentidest. kui tahetakse vähendada midagi, siis meie peaksime silmas järgmise aspekti Euroopa Liidu tasandil. puudutab see eelkõige läbipaistvust, selgust, lihtsust, kuid samuti seisneb asi selles, et reegleid ei tohiks kogu aeg muuta, muidugi reeglid peavad võimalikult täpsed ja head olema, aga iga uus muutus toob endaga ebakindlust kaasa jätku, jätkuvus, püsivus on miski, mis võiks olukorda parandada. liikmesriigi tasandil äh, tuleks kasutada e-vahendeid e, e-ühtekuuluvust e, e-haldust, ei tohiks nõuda liiga palju lisapabereid füüsiliselt ja see muidugi sõltub ka liikmesriikide haldusest, asju tuleks muuta võimalikult lihtsaks programmeerimistasandil äh, oli asi üldiselt selles, et äh, lõppkasusaajatel peaks olema võimalikult selge pilt olukorrast ning äh, ka samuti peaks olema selge, kuhu, kust kulud tekivad. erinevatel tasanditel sõltub kõik avatud dialoogi suutlikkuse ülesehitamisest. avatud dialoogi on juba varases staadiumis vaja selleks, et inimesed Äh, saaksid välja tuua selle, mida nemad arvavad, siis sellisel juhul ei tekiks ka üllatusi hiljem. inimestega on juba räägitud ja teatud äh, arusaamine sellest, mis hiljem välja võiks tulla, on juba olemas. tasakaalu saavutamine äh, selle vahel, kas reegleid järgitakse ja mida soovitakse saavutada, see on oluline, selline tasakaal on oluline ja viimane slaid. ei vaadanud mitte ainult praegust perioodi, vaid ka vaatasime tulevikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. mis on meie pealimised mõtted siin? ma usun, et meie aruteludes sai väga selgeks, et meil võiks olla kolm erinevat viisi, kuidas ülereguleerimist vähendada. esiteks tuleks hoida praegust süsteemi selline, nagu ta on, see loob stabiilsust, teatud hoog või eh, sujuvus saavutataks. see võiks vähendada ülereguleerimist teatud staadiumis. samuti paljud arvavad, et kui soovitakse ülereguleerimist lahti saada, siis reeglid peaksid olema palju selgemad, nii et ei tekiks mingisugust ruumi tõlgendamisele väga tugevalt tuleks keskenduda ehm, regulatiivsele raamistikule, mis peab olema väga detailne. on ka päris palju liikmesriike ja programme ju ja mida rohkem kontrollitakse, seda vähem aktiivseks see süsteem muutub, seda vähem on paindlikkus, seda rohkem on umbusaldust, kui tahetakse äh, reguleeri-, ülereguleerimist vähendada, siis on meil vaja ka paindlikkust ning äh, usaldust. ja inimesed peavad olema kindlad, et programm toimib ning äh, et nad saavad keskenduda tulemustele. et peab olema selge, mida oodatakse. nii et siin on kolm erinevat lähenemist ma usun, et arutelus tõusevad nad ka veel esile, aga põhimõtteliselt peaks otsustama siis õiguslooja eh, selle üle, milline lahendus tundub kõige mõttetam, mõttekam olevat. me lihtsalt tõime need lahendused välja ning tõime ka mõningaid argumente siin välja plusside ja miinuste kohta. ma usun, et praegusega lõpetaksin, ei võta liiga palju teie ajast ja lasen teil teha kommentaare nüüd suur tänu teile kogu selle informatsiooni eest, mis oli väga kasulik. kas on kedagi, kes sooviks sõna võtta, küsimusi esitada? härra Puuda. Äh, aitäh, esimees. suur tänu selle ettekande eest. jah, tõesti see on tõesti väga tähtis meie jaoks äh, näha, et on võimalik menetlusi lihtsustada selleks, et paremini ära kasutada Euroopa Liidu fondide vahendeid. Teie ettekandest jäi mulle meelde järgmine asi. nimelt on väga ebakindlaid tõlgendusi need, kes peavad reeglitest kinni pidama, ei ole kindlad, millised need reeglid on. ja seega tihti reageeritakse üle ja seega reguleeritakse üle jah, see juhtub, see on täiesti selge, aga siis tekib küsimus, et mida me võiksime teha selleks, et meil oleksid ühesugused reeglid ka siis, kui me räägime sellest, mida teie siin rääkisite, et meil on tõesti väga erinevad kultuurid ka administratsioonis. noh, me võime öelda, et jah, meil on erinevad äh, äh, haldus äh, ja administratiivsed kultuurid, kuid samal ajal me ei saa ju väita, et äh, et liikmesriigid ütlevad, et nad ei soovi ühesuguseid meetmeid meet ja peale selle me tõesti peame vaatama, kas me peame täielikult kinni nõuetest, mis on esitanud komisjon ja seega teavad ka kõik, milline on olukord ja et mida tuleb teha selleks, et saada Euroopa tasandilt vahendeid. meil on vaja ühesuguseid menetlusi kõikidel tasanditel, kõikides liikmesriikides. ja muidugi on meil võimalik selle kaudu siis ka halduskoormust vähendada Te täiesti õigesti ütlesite, et kui meil on liiga palju nõudmisi, kui olukord on liiga segane, siis hoitakse ennast tagasi ja mitte midagi ei toimugi. nii et see ülereguleerimine toob endaga kaasa ainult hirmu ja mitte tulemusi, mida me tahame. võtame ühes plokis küsimused ja siis eh, seejärel vastate kolleegidele uh,. härra Poltšak. Eh, aitäh mulle sõna andmast. Teie ettekanne oli väga huvitav, aitäh selle eest kuidas on lugu koostööga, koostööga nende inimeste vahel, kes töötavad administratsioonis, kas äh, administratsiooni koostöö võiks anda ka oma panuse ülereguleerimise vähendamiseks? et me saaksime hoolitseda siis tõesti selle eest, et riiklikul tasandil igal pool rakendatakse Euroopa Liidu menetlusi ühtemoodi. Tšehhi Vabariigis äh, me oleme üritanud tõesti ülereguleerimist vähendada ja me analüüsisime olukorda ning me nägime et, et kakskümmend kaks protsenti vahenditest läheb tegelikult ülereguleerimisele seega kakskümmend kaks protsenti vahenditest kulutatakse ainult sellele, et me vaatame, kas me tõesti peame Euroopa Liidu reeglitest kinni ja võtame lihtsalt Euroopa Liidu õigustiku üle. Tšehhi Vabariigis oli probleemiks näiteks see, et iga projekti jaoks äh, olid äh, selged äh, reeglid ette nähtud, aga iga projekti jaoks eraldi. ja tihti oli tegemist kõigest komisjoni juhistega, mida rakendati ellu, millest kinni peeti, tegemist ei olnud mitte mingi kohustusega, nii et tegelikult ei olnud mitte mingit kohustust neid asju äh, rakendada. nii et kuidas selliseid olukordi lahendada? ja teiseks, kui vaadata, milline on äh, see summade määr, mis jõuab tõesti liikmesriikideni, et äh, kui palju vahendeid, mis jõuab liikmesriikideni, läheb siis puhtalt kriteeriumitest kinnipidamiseni. me peame looma mingeid stiimuleid äh, selleks, et erinevad organisatsioonid tõesti tahaksid ka Euroopa Liidu vahendeid taotleda, neid kasutada. suur tänu, härra Nielsen! suur tänu! suur tänu sellest, et tutvustasite meile seda uurimust, mis kirjeldab meile tegelikult midagi sellist, millega me oleme ise väga hästi kursis. ja see on väga kasulik meie jaoks, et me saime sellise üldise ülevaate Te rääkisite natukene ka audiitorite rollist, nende, nende rollist, kes käivad ja kontrollivad äh, ja kes tegelikult sisendavad natukene ka hirmu selles, et midagi halvasti teha. ja lisaks audiitoritele on ka veel äh, omavaheline suhtlus siseriiklike asutuste ja komisjoni vahel. siseriiklikud asutused kardavad midagi halvasti teha, nad kardavad e etteheiteid Euroopa Liidu poolt ja sellepärast võib-olla nad toimetavad ka liiast igal juhul äh, see uurimus on kindlasti meie tulevasi arutelusid silmas pidades väga kasulik. ja tõesti tundub, et me peame keskenduma rohkem tulemustele ma arvan, et me peame leidma mingi konkreetse süsteemi, ma tean väga mitmeid näiteid, kus on üritatud asju lihtsustada. näiteks äh, turismipiirkondades on üritatud äh, kokku tuua sadakond ettevõtet, kes töötavad turismivaldkonnas ja on üritatud luua selline pädevuse platvorm, mis võimaldaks äh, koos hallata ulatuslikke projekte, turismialaseid projekte ja tänu sellistele platvormidele saavad ka väikesed tegijad osaleda suurtes projektides. niimoodi on äh, olemas platvorm, millel on vajalik pädevus ja selle vajaliku pädevuse ta annabki väikeste ettevõtete äh, teenistusse ja sellised ühised platvormid aitavad meil hallata suuri ulatuslikke projekte ja näiteks maapiirkondades on väga, on see väga kasulik just väikeste ettevõtete jaoks ja me peaksime julgustama looma selliseid platvorme ja väga tähtis on, et oleks juurdepääs nendele platvormidele, nii et lahendused on tegelikult olemas aga selleks, et me saaksime seda teha, on vaja, et juurdepääs oleks lihtsam ja me räägiksime ka tulemustest suur tänu. Viktor Postinaru. lubage mul rääkida rumeenia keeles, sest äh, tundub, et äh, siin on tegemist mingi déjà vu'ga ja selle asemel, kui me kogu aeg ütleme, et nojah, et oleks meil vaja lihtsustamist, liikugem edasi ja tagagem paremat juurdepääsu vahenditele, seda raskemaks tegelikult reaalselt see vahendite kättesaamine toimub, nii et ma oleks mingis kafkalikus olukorras ja kõik on vastupidine sellele, mida tegelikult rahvas soovib. ja ma tahaksingi nüüd rääkida, milline olukord on Rumeenias ja teen seda sellepärast rumeenia keeles, ütleb kõneleja. kõigepealt siis äh, siin tõesti väga õigesti öeldi ära, et äh, paanika on, paanika on see, mis halvab äh, kõik need kontrollimiskriteeriumid, auditi kriteeriumid liikmesriikides, kõik need riigikontrollid, mis sellega tegelevad, nad äh, ei pea kinni nendest reeglitest, mis kehtivad kontrollikojale, vaid nad loovad ise uusi reegleid ja teevad olukorra veelgi keerulisemaks. ja tihti on nii, et see audit, mida siis erinevates peadirektorites, peadirektoraatides läbi viiakse, ei vasta samadele kriteeriumitele kui need auditid, mida viiakse läbi Euroopa Kontrollikojas, nii et lähenemine on täiesti erinev. ja need kontrollireeglid öö, äh, öö, äh, riigi, riigikontrollides ei ole samad, kui nad on Euroopa Kontrollikodas ja sellepärast tõesti tuleks hoolitseda selle eest, et kontrollireeglid oleksid Euroopa tasandil paika pandud ja kehtiksid kõikidele liikmesriikidele kui meil on juba selline Euroopa standard olemas, aga vähemalt reaalselt see nii ei ole, vähemalt mitte Rumeenia puhul Rumeenia riigikontroll on paika pannud palju rangemad reeglid. minu arvates on tegemist täiesti reeglite väärkasutamisega, mida seal tehakse ja tõesti taotluste esitajate elu on Rumeenias täiesti võimatuks tehtud. ja veel üks asi, mis on tõesti väga tähtis. nimelt see, kuidas justiitsasutused võimalikesse pettustesse Äh, pettujuhtumitesse suhtuvad. kui ei ole prokuratuuri, mis sellega tegeleb, mis uurib siis välja seda, kas on midagi toimunud või mitte, siis võiks ju lähtuda sellest, et äh, igal pool äh, suhtutakse kõikidesse võrdselt, et ükskõik millises liikmesriigis on siis pettuse juhtum toimunud. aga nii see ei ole. Rumeenias on olukord tõesti uskumatu. siis korruptsioonivastase võitluse üksus, mis saab siis uurida, kui on probleeme olnud. jah, ma toetan seda üksust ja tema tööd, aga ma arvan, et me tõesti peaksime sanktsioonidega ka eeskuju näitama, sest tegelikult jagatakse Euroopa Liidu vahendeid. aga teiselt poolt ma olen veendunud ka selles, et meil on vaja ühist tõlgendust ühist lähenemist seaduste rakendamiseks ja tõesti, meil on siin praegu selline olukord, kus lihtsalt eraldi tõlgendatakse või mingite gruppide viisi tõlgendatakse ja reeglid ei ole kõik ühes, ühe, kõik ühesugused kõikidele ja sellepärast ongi see hirm ringi käimas ja inimesed on halvatud äh, just sellepärast ongi olukord selline, nagu ta on ja ma tõesti arvan, et sind tõesti kutsutakse suisa üles erinevalt tõlgendama ja hirmu külvama. veel üks asi, mida te siin ei maininud. nimelt väga tähtis on stabiilsuse tagamine. me tõesti peaksime hoolitsema selle eest ka, et ka Euroopa tasandil äh, peetakse kinni aegadest, et öeldakse, et näiteks, et selle ajavahemiku jooksul tuleb läbi viia sellised või järgmised muudatused või et tuleb läbi viia siis muudatused programmidele. näiteks, et võetakse operatiivne programm vastu ja siis mingi aja jooksul. et tuleb üles ehitada ka taristu ja nii edasi. aga pärast seda aega ei tohiks enam muudatuste tegemine võimalik olla. vähemalt õigusliku raamistiku, institutsionaalse raamistiku osas. toon näite eelmisel aastal näiteks oli meil operatiivne programm, mida siis kolm korda muudeti, kolm korda ühe aasta jooksul muudeti kriteeriumeid ja see toob muidugi endaga kaasa selle, et taotluse esindaja on täiesti, taotluse esitaja on täiesti segaduses, ta ei tea ise ka enam, mis ta tegema peab et peab nagu mingitest reeglitest kinni pidama, teeb taotluse, aga siis on kriteeriumid muutunud, peab siis suhtumist muutma, kõik need administratiivsed kulud sinna juurde. ja siis ühe korra juba muudab oma tööd ja siis muudetakse kõiki kriteeriumeid veel ka teinekord. ja komisjon teab seda väga täpselt, mis toimub, nii et meil on tõesti vaja selgeid juhiseid et see loovus, tõesti see pahatahtlik loovus, mis on siin sisse viidud, et selle tiibu hakataks kärpima, sest see on endaga väga ebastabiilse olukorra kaasa toonud ja tegelikult on teinud see programmide elluviimise täiesti võimatuks. ja veel üks asi, me peame arvestama ka sellega, mida siin ähm, uuringus on välja toodud, see halduskoormus ja ka finantskoormus see ei ole enam vastuvõetav administratiiv, kommunitatsile. nimelt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted või ka ametivõimud, väikesed kohalikud omavalitsused näiteks või siis ka kunagised tööstuspiirkonnad, mis põhinesid ainult ühel tööstusvarul, sellised vanad kommunistlikud piirkonnad, vaesed piirkonnad, kus võimalusi väga palju ei ole. Nad ei saa selliseid keerulisi programme ellu viia ma ei hakka siin rääkima ka mingitest integreeritud programmidest või mitmest fondist äh, rahastavatest programmidest, nad ei suuda neid ellu viia, see on liiga keeruline. peale selle väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, tegemist on ju majandusüksustega, mis peavad hoolitsema majanduskasvu eest, aga nad lihtsalt löövad käega sellepärast, et äh, reeglid on liiga keerulised ja nad tunnevad, et nad ei saa sellega hakkama, nii et tõesti ka selles osas tuleks midagi muuta. ja veel üks küsimus, kas te tõesti arvate, et komisjoni esitatud uuringu analüüsi põhjal ka midagi hakatakse ette võtma tõesti, nagu öeldud, me oleme siin tõesti väga, äh, väga raskes olu-, olukorras, nagu mõnes Kafka draamas. aitäh, midagi tuleks ette võtta. suur tänu, alati on väga huvitav sind kuulata. nüüd on äh, sõna meie kolleegil Terekil. Uh, aitäh mulle tundus, et Viktor ütles viis korda ja lõpetuseks, enne kui ta lõpuks ka oma sõnavõtuga ühele poole sai. aitäh ähm, uuringu esitajale, tõesti, tegemist on äh, arvuti ja laua taga tehtud uuringuga, sellepärast see analüüs, mis läbi viidi, on äh, siiski piiratud, oleks võib-olla olnud äh, ka hea teada saada, et kas siin on näiteid ülereguleerimise kohta liikmesriikidest, piirkondadest või ka siis kasusaajate vaatevinklist. ma arvan, et see oleks kõikidele kolleegidele olnud kasulik, isegi kui meil on endal ka taskust neid näiteid võtta. nii et me saaksime ka ise teha näiteid ülereguleerimise kohta meie kodupiirkondades siin toodi ülereguleerimise kohta väga palju erinevaid äh, põhjuseid, reguleerimise puudumine, auditid, äh, kontrollide muutused ja nii edasi, aga ma olen alati arvanud, et ülereguleerimise kõige suuremaks põhjuseks on hirm auditite ees ja hirm karistuste ees, kui oled teinud vigu, vigu rakendamisel siis nii et küsimus on tegelikult järgmine, et äh, mida me saaksime ära teha kui vaadata seda esitust ja uuringut, siis tõesti siin antakse üldisi soovitusi, millega võiksime tegeleda tulevikus ja sellest on kasu. ja me tõesti peaksime vaatama ka tulevikutrende, aga tundub, et praegu trendiks on see, et me ei hakka lihtsalt vaatama, et kas on kinni peetud kohustustest, vaid nüüd hakatakse vaatama ka tulemusi. nii et nüüd küsimus on nüüd selles, kui kiiresti me suudame siis sellelt vanalt toimimisviisilt uuele üle minna. ja Regionaalarengu Komisjon, eelarve, eelarve kontrolli komisjon, meil on tõesti vaja äh, hakata rohkem tulemust mõõtma, mitte ainult reeglitest kinnipidamist ja ma arvan, et me pea, ei tohi teha seda viga, et me lihtsalt ühed kriteeriumid asendame teistega, et me enam ei võta ähm, rakendamiskriteeriumeid ja võtame siis lihtsalt tulemuskriteeriumid, siis ikkagi hakatakse neid auditeid kartma. nii et meil on vaja leida lahendus äh, üldises plaanis. siin on ka mõtteid juba selle kohta, et näiteks on ühekordne üks audit, see oli Viktori mõte, see oleks väga hea, tõesti väga hea oleks, kui Kontrollikoda saaks selle sisse viia, siiamaani nad ei ole selle ettepanekuga olnud nõus, siis äh, peale selle peaks äh, siin sisse viima ka nimekirjad nende kohta, kes on väga hästi äh, rahasid kasutanud ja et äh, neid siis kontrollitaks vähem, ehk et meil oleks sellised nii-öelda usaldusväärsete osapoolte nimekirjad ja me tõesti peaksime vähendama seda hirmu auditite, vigade tegemise ja karistuste ees. ja viimane küsimus veel, kui need sihtrühmad kui nüüd ameti äh, kui te oleksite saanud ka ametivõimude kohta teha soovitusi näiteks, et noh, et selles uuringus täpselt selle põhjal oleks vaja sisse viia seda, siis sellest oleks ka tulevikus kasu. aitäh, järgmisena kolleeg Hetman, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. ma pean tunnistama, et kuna ma olen viimane, kes sõna võtab äh, tänases arutelus, siis äh, pean ütlema, et kõik, kes äh, enne mind sõna võtsid, neil on õigus. probleemiks on see, et me kõik teame seda tegelikult. oleme seda arutanud korduvalt. ja tagumine aeg, et me sellest ka siin räägiks, aga mingeid käegakatsutavaid tulemusi ei ole kuidas, me ei ole suutnud teha oma kasusaajate elu kergemaks, me ei ole kontrollikoormust vähendanud, me ei ole mitte midagi muutnud. miks siis? sellepärast, et mitte keegi ei ole piisavalt julge selleks, et neid muudatusi sisse viia, mida me siin toetame. kõik liikmesriikides ja ka siin kojas räägivad sellest, toetavad seda, räägime usalduse puudusest ka Rootsi kolleeg rääkis sellest ja see on tõesti probleemiks komisjonil on puudu usaldusest liikmesriikide vastu, puudu on ka kesktaseme usaldusest ja regionaaltaseme usaldusest liikmesriikidest, kus tegelikult programme ellu viiakse mitte mingit usaldust ei ole regionaalsete võimude ning lõppkasusaajate vahel, kes neid projekte ellu viivad. ning sellest tulebki äh, nõiaring. sellepärast, et äh, kõik umbusaldavad üksteist, näiteks kasusaajad, neid, kes neid kontrollivad, see kõik on väga kurb. väga kurb on mul näha seda tohutut bürokraatiat kaotame silmist selle, milles tegelikult ühtekuuluvuspoliitika mõte on, milleks see üldse alg-, alguses loodi. eesmärgiks oli ju see, et parandada meie inimeste elu Euroopa Liidus. ma nõustun, et peamiseks tõkkeks tõukefondide kasutamisel on auditid ja kontroll ja nii edasi. saan nõustuda sellega, mis kõik eelkõnelejad ka ütlesid. kõik elavad hirmus. see hirm halvab meid kõiki. miks? sellepärast, et need kontrollid omavad erinevaid tasemeid, need on mehaanilised, siin ei ole mitte mingit vahetege-, vahetegemise võimalust ausa vea vahel või korruptsioonist tuleneva vea või pahatahtlikkuse tõttu tekkinud vea tõttu. lisaks on ka institutsioone, mis teatud fonde juhivad, neid samuti kontrollitakse, neile korraldatakse auditeid, neil on samasugune hirm. ja see viibki siis selleni, et meil on selline pilt ühtekuuluvuspoliitikast täna, nagu ta on. mina olen kindel ühes asjas. selleks on Euroopa Komisjoni hea tahe ma võib-olla ei kaitse nüüd äh, mitte kuradit, vaid Euroopa Komisjoni küll. täna hommikul rääkisime ühtekuuluvuspoliitikast pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja pean ütlema, et paljud küsimused, mis on seotud ülereguleerimise bürokraatiaga, kõik see viiakse sisse tegelikult liikmesriikide tasandil, mitte Euroopa Liidu Komisjoni poolt. inimesed äh, üritavad peitu pugeda äh, mahukate reeglistike taha ja kui leitakse ebareeglipärasust ükskõik mis tasandil, siis mis saab? luuakse uued soovitused, uus paks toimik ühe väikese vea pärast ning tuleb ju seda korrutada siis lõpuks kõikide nende väikeste vigadega, mis leitakse. muidugi mõista, kui tegemist on pettusega, siis selle vastu tuleb võidelda ja see tuleb välja juurida aga ma olen kindel ühes asjas. kui projekte ette valmistatakse, neid ellu viiakse ja kui seda tehes tuleb lähtuda tuhandetest lehekülgedest regulatsioonist, siis ma olen veendunud, et lihtsam on tegelikult petta, eh, kui siis, kui reeglid oleksid eh, selgemad häguses vees on ju kergem midagi peita, muidugi ma natukene lihtsustan kogu seda temaatikat, aga ütleme, et määrustikku on viiskümmend või sada lehekülge, mis tuleb läbi töötada projekti elluviimise eel. siis on ka vigu vähem, sellepärast et vähem on petmise võimalusi, inimesed, kes tahavad petta, mõistavad ka, et nad saadakse kiirelt kätte, sest see on niivõrd kerge. praegu on aga ausaid kasusaajaid, kes elavad hirmus ja need, kes soovivad eh, petta, aga nende jaoks on tegemist eh, suurepärase võimalusega, väga kerge on ju nende tuhandete lehekülgede vahele oma väike viga ära peita. suur tänu teile teie märkuste ja märkuste eest, mis olid väga huvitavad enne kui ma annan teile sõna, äh, teeksin ka omalt poolt mõned märkused. ma arvan, et Euroopa Parlamendi tasandil ja Euroopa Parlament kaasotsustajana, et ka meie peame mõistma seda vajadust vähendada nii palju kui võimalik ülereguleerimist, aga mida me näeme? väga tihti triloogi raames on Euroopa Parlament see, kes mõningate detailide osas muudab õigusakte keerukamateks ja viima-, meie viimase mandaadi ajal ma osalesin ka triloogis Siberi osas ja tihti me ei keskendu peamisele ja nii mõneski kohas oleme me õigusaktid keerukamaks muutnud. kõik see, mis siin öeldi, on igati õige, aga me peame vaatama ka seda, mis me ise teeme, sest ka meil lasub väga suur vastutus just seoses õigusaktidega. ja teine punkt mul on tihti tekkinud küsimus selle, selles osas, et teatud vastuoluga seoses, kuidas see Euroopa, mis on pigem liberaalne, on muutunud tõesti bürokraatia monstrumiks. me peame mõtlema ka selle peale. ja meie aruteludest on välja tulnud ka vastus minu meelest on tegemist tõsise usalduse probleemiga Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide, kohalike omavalitsuste ja kasusaajate vahel. edasi, kasusaajate, kohalike omavalitsuste, liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel. ja mida vähem on usaldust, seda rohkem on kontrolli. ja kolmas märkus vähemalt mina olen selles veendunud, et teinekord üritame me kompenseerida legitiimsuse puudumist, demokraatliku legitiimsuse puudumist ülemäärase kontrolliga ja ülemääraste karistustega. ja kui Euroopat rahvas jätkuvalt näeb kui järelevaatajat, organisatsiooni, kes kontrollib ja karistab, siis ma arvan, et usaldamatus meie institu-, institutsioonide suhtes suureneb veelgi. härra Vomm, palun, kas te teeksite väikese kokkuvõtte vastamaks nendele märkustele, mis tehti? okei okay,, thank you very much. Well, I agree. suur aitäh, ma nõustun suurema osaga asjadest, mis siin öeldi võib-olla paar sõna veel selgituseks ja vastuseks tõstatatud küsimustele. üritan võtta läbi kõik kõnelejad järjekorras, nii et keegi ei ununeks. kõigepealt esimene kõneleja küsis, kas oleks võimalik ühtne menetlus välja töötada kõikide liikmesriikide jaoks. usun, et sellest on päris palju räägitud, võttes arvesse, et haldussüsteemid on väga erinevad, ma ei tea, kas see toimiks. küsimus on lahtine. Eh, kuivõrd suur on erinevus eh, meie halduskultuurides ja kas seeläbi oleks üks ühtne menetlus sobilik? teatud manööverdamisruumi on, aga me peame samuti mõistma, et riigid on väga erinevad kõikjal Euroopa Liidus ja see tähendab äh, seda, et see peab leiab ka kajastamist meie halduskorras. Tšehhi Vabariigist teine kõneleja küsis vabaühenduste osaluse kohta. ja õigusalaste äh, ettevõtete osaluse üle. varane dialoog inimeste vahel tõesti võiks päris palju abiks tulla. ja sellest tulenevalt ei tekiks ka mittevajalikku hirmu, sest et oleks valesti mõistmine. selline arutelu võiks kaasa aidata, kui räägime liikmesriigi tasandist aga me näeme, et ülereguleerimine tuleneb ka programmide tõlgen-, programmidega kaasnevate juhendite tõlgendamisest. nii et teatud piirangud on sellel, mida saab ära teha. Rootsi kõneleja mainis, et seda, et audiitorite rolli on väga rõhutatud ja neid kardetakse väga. ei, tegelikult see hirm ei tulene mitte audiitoritest kui sellistest, vaid pigem sellest, kuidas audiitorid võivad mõista üht või teist. ja tihtilugu audiitorid me ei saa aru, miks nad teevad teatud asju, vahel kui me nendega vestleme, on nad palju äh, vabamad ja järeleandlikumad. varane dialoog vastavate audiitorite ning äh, programmis osalejate vahel võiks ka teatud asju selgitada. sellisel juhul ei pea kartma seda, mida hiljem võidakse leida. samuti panime suurt rõhku dialoogile ja läbipaistvusele. platvormid, sellest on kasu, kui räägime väikestest osaledest. kui protsessid on väga keerukad Need platvormiprojektid, äh, nende puhul äh, kaasnevad ka teatud kulud, sellepärast et neid platvorme tuleb juhtida. seda tuleb ka arvestada, tuleb ikkagi vaadata, et raha läheks lõpuks projektidesse, mitte mingitesse vaheplatvormidesse. aga sellest vahendist on kindlasti abi selleks, et väiksemaid osalejaid äh, rohkem kaasata ja selgitada neile asju. Rumeenia kolleeg rääkis keerukusest ja sellest, kas liikmesriikide audit ja Euroopa Liidu regulatsioone saaks olla harmoneeritumad? asi on selles, et audiitorid tegelikult mitte ei pea ainult kontrollima vaid Euroopa regulatsiooni kohaldamist, vaid ka seda, kas liikmesriigi omast on kinni peetud. meil on juhtumid ja ma tean ühte juhtumit Rootsist, kus programmi raames jälgiti Euroopa regulatsiooni ja ei teatud, et on olemas ka karmim Rootsi oma. ja audiitorid selle avastasid seega audiitorid ilmtingimata ei tee naljakaid asju, vaid nad peavad lihtsalt kinni pidama kogu olemasolevast õiguslikust raamistikust. seega me ei saa liiga kaugele harmoneerida seda, sest et meil on erinevad äh, õiguslikud raamistikud. nii et kui me auditi meetoditeni jõuame äh, sellele, et seda oleks vaja selgemaks teha, siis jah tõesti oleks hea, kui me näeksime ette paremini, kuidas auditid toimuvad, kuidas neid tehakse. terve rida küsimusi esitati konkreetsete näidete kohta, ma ei rääkinud ühestki näitest täna, sest vastasel juhul oleksin veelgi oma kõne eest üle läinud. raportist endast leiad äh, päris palju selliseid väikseid äh, kastikesi, kus on ära toodud äh, näiteid programmide tsüklite kohta, aspektide kohta, nende faktorite kohta, mis on endaga ülereguleerimist kaasa toonud. seal on konkreetseid näiteid sellest, kuidas see toimib. nii et kui vaja, siis saate seal nendega tutvuda. kui täitmiselt tulemustele üle minna, kas see, see ei muuda ka Äh, neid riske, mis auditiga kaasnevad ning kuidas see kõik toimib. mina isiklikult usun selgete näitajate puhul on vähem auditeid ja on selgem, kas kõik protsessid on täidetud, seega ma eeldaks, et tegelikult saab asju lihtsustada. seejärel küsiti selle kohta, kuidas asju saaks lihtsustada, seda juba mainisin, aga tõesti üks, mis tuli selgelt välja fookusgrupis, oli see, et peab dialoogi pidama erinevate tasemete ja osalejate vahel selleks, et tekiks algusest peale varane üksteise mõistmine ja see looks ka usalduslikuma õhkkonna erinevate programmis osalejate vahel. see aitaks kaasa ka hirmu kaotamisele, hirmu, mis toob endaga liigse ettevaatlikkuse kaasa. see on seotud ka sellega, mida siin öeldi, nimelt et luuakse, et oleks vaja rohkem usaldust vaja luua. see on see, mida me soovimegi saavutada, mitte üle reguleerida. Merci beaucoup. Euh, suur tänu, härra Pomme. ma tahaksin ka äh, poliitikaosakonna B uurimiskeskust, kogu selle tööst, mis on ära tehtud. suur tänu ja läheme nüüd meie päevakorra teise punkti juurde. Te teate, et kahekümne kolmandal jaanuaril sel aastal meil leidis aset esimene arvamuste vahetus meie kolleegi Buda omaalgatusliku raporti osas, mille eesmärgiks on partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises. Te tulite välja teatud äh, ettepanekutega, nüüd ma annaksin teile sõna, aga tahaksin teile meelde tuletada seda, et muudatusettepanekute esi-, esitamise aeg on teisipäev, kahekümne kaheksas märts, keskpäev. kõigepealt on sõna raportööril ja seejärel kuulame variraportööre. aitäh, härra esimees, kõigepealt suur tänu, suur tänu kolleegidele, kes mind toetasid kohe algusest peale selle raporti koostamisel, kes küll täna kahjuks siin kõik kohal olla ei saa. suur tänu ka koordinaatoritele. tegemist on algatusraportiga. ja selle raportiga näidatakse tõesti, et ühtekuuluvuspoliitika nähtavust tuleb suurendada. me teame, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis element ning äh, meil on võimalik ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kaudu ebavõrdsust Euroopa Liidus vähendada väga tähtis on äh, tagada erinevate riikide omavaheline võrreldavus. investeeringud ühtekuuluvuspoliitikasse on üleüldiselt suurenenud, tegemist on meetmega, mis aitab äh, suurendada ka elukvaliteeti, inimeste igapäevase elukvaliteeti, kuid kahjuks investeeringud ei ole nii nähtavad, kui nad võiksid olla kodanike jaoks. ma keskendusin järgmistele küsimustele ühtekuuluvuspoliitikat rahastatakse eelarve kaudu kokku kolmsada viiskümmend üks koma kaheksa miljardit eurot on ette nähtud, kuid neid positiivseid mõjusid ei ole näha või neid ei teata, sellepärast ma leidsin, et kommunikatsioon ei ole väga mõjus. ja tegelikult raportis toon ma selle ka välja. olen raportis nimelt öelnud, et ainult väike osa kodanikest tõesti on midagi kuulnud kaasrahastatud projektidest ja ka ühtekuuluvuspoliitika positiivsetest mõjudest. ainult kolmandik Euroopa kodanikest on üldse midagi kuulnud kaasrahastatud projektidest. Euroopa on praegusel hetkel sotsiaalses kriisis, usaldamatus on suur ning ähm, seda ajal meil üha rohkem on meil euroskeptikuid, britid soovivad lahkuda ja nii edasi see olukord on endaga kaasa toonud ka selle, et väga erinevalt äh, vaadatakse ühtekuuluvuspoliitikat ja erinevad piirkonnad on peale selle ka erinevas arengufaasis ning kommunikatsiooniga on meil ilmselgeid probleeme. sellega tuleb arvestada. konkreetselt on olukord selline et näiteks Ühendkuningriigis ainult seitse protsenti küsitlet-, aruteludest teadsid, et Euroopa Liit on investeerinud midagi nende kodupiirkonda. samal ajal aga Poolas seitsekümmend protsenti küsitletutest oli teadlik, et viiakse läbi nende piirkonnas siis äh, projekte koos Euroopa toetusega seitse protsenti või siis üle seitsmekümne protsendi vahe on tõesti ülisuur ja sellest saab teha omad järeldused ma arvan, et meil on vaja paremini koordineerida ametivõimude ja erinevate sotsiaalsete ja majanduslike osapoolte vahel, kuid ka kodanikuühiskond mängib siin tähtsat rolli. kodanikuühiskond tuleb kaasata, me peaksime paremini selgitama Euroopa Liidu eesmärke ning kodanikud peaksid ka rohkem teadma ning tundma, et nad kuuluvad Euroopa Liitu. algatusraportis on neli erinevat osa. esimeses osas käsitletakse siis üldiseid kaalutlusi siin on läbi viidud analüüs praeguse olukorra kohta, räägitakse, milline on lähtekoht ja milline peaks olema kommunikatsioon ühtekuuluvuspoliitika edusammude väljatoomiseks. teiseks räägime me lahendamist vajavatest probleemidest ning tuuakse välja ka praegused probleemid ja tõkked, mis ei ole lubanud meil paremini edastada ühtekuuluvuspoliitika edusamme kolmas osa, seal räägime teabevahetuse parandamisest ja partnerite ka paremast kaasamisest, seda siis kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta programmiperioodi teisel poolel. ning ähm, räägime siin ka vastavast määrusest ning tõesti, meil tuleb ähm, mõelda ka selle peale, milliseid äh, eesmärke on meil võimalik veel saavutada praeguse rahastamisperioodi jooksul siis järgmine osa, kus me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse kommunikatsiooni edendamisest. siin tuleb meil mõelda tõesti ka selle peale, mis saab pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, meil on vaja uusi kommunikatsioonipõhimõtteid ning me peame samamoodi paika panema raamistiku kommuniku jaoks, sama kommunikatsiooni jaoks ja ka põhiliste partnerite jaoks põhilised partnerid peaksid olema eelisseisus väga tähtis on teada paremini, mis toimub ja tegelikult äh, ka need, kes saavad siis toetusi, peaksid paremini teadma sellest, mis toimub. meil on vaja panna paika ka tegurid, me peaksime täpselt teada saama, millised on meetmete edu mõõtmise tegurid ja kommunikatsiooni ning teavitustöö mõõtmise tegurid. väga tähtis on, et me arvestaksime ka kohaliku tasandiga sest äh, tegemist on tõesti väga tähtsa osaga. piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused on need tasandid, mida kodanikud kõige rohkem usaldavad. siis tuleb meil rohkem ka kasusaajatega koostööprojekte läbi viia, see on kommunikatsiooni jaoks väga tähtis. seda tuleb ka paremini välja tuua ning me peame rääkima ka siin äh, kasusaajate huvidest ning üleüldisest taustapildist me ei tohi ära unustada seda, et erinevates äh, piirkondades on olukord erinev ja seepärast tuleb ka piirkonniti vahet teha. väga tähtis on ka kommunikatsiooni jaoks rohkem rahastust leida. praegusel hetkel mulle tundub, et äh, komisjon ei ole piisavalt kommunikatsiooniga tegelenud, et kommunikatsioon on vaeslapse rollis. ja selle raporti jaoks on väga tähtis see, et meil on vaja nii rahastamisprogramme kui ka rakendusprojekte. ja partnerite kaasamine on siin väga tähtis, kuid see on raske, sest see puudutab ka neid erinevaid, äh, neid erinevusi ja erinevaid huvisid me tõesti peame pingutama selleks, et partnerlussuhete puhul oleks kõige tähtsam võimalikult suur kaasatus, sest võimalikult suur kaasatus toob endaga kaasa ka suurema vastutuse. me teame, et investeeringud ühtekuuluvuspoliitikasse ei ole alati ühtemoodi nähtavad või selged, eriti kui me võrdleme seda EFSI fondi rahastusega. just sellepärast on meil vaja ka kommunikatsioonistrateegiat, mis sisaldaks ka piirkondlikku mõõdet me ütlesime seda ka juba eile, meil on liikmesriike, millel ei ole võimalik saada vahendeid Junckeri kavast. aga väga tähtis on, et see info äh, leviks edasi ja me teame, et äh, tähtsate finantsinstitutsioonide esindajad äh, nendes riikides, kus vahendeid ei saada, ütlevad siis, et nemad ei ole mitte midagi kuulnud sellistest programmidest nagu Junckeri kava ja nüüd selle programmi puhul tuleb meil vaadata järgmist, meil on vaja määrust või sätteid, millega võimaldatakse rohkema reklaami tegemine nendele projektidele, mida ühtekuuluvuspoliitika raames rahastatakse, meil on vaja ka kommunikatsiooni parandada, investeeringud peavad muutuma nähtavamaks ning meil tuleb rohkem koostööd teha erinevate meediakanalitega. samamoodi ka tuleb teha koostööd haldavate asutuste ja toetuse saajatega ning administratiivset menetlust tuleb äh, lihtsustada ja oleme jõudnud jälle lihtsustamise juurde, mida just äsja mainiti. tõesti, edusammud on väga erinevad erinevates liikmesriikides ja ma arvan, et meil on vaja meetmeid, äh, kus menetlused on ühesugused, põhilistes joontes vähemalt. väga tähtis on ka ühtekuuluvuspoliitika tulemuste väljapoole selgemalt näitamine. kommunikatsioonistrateegiad peaks komisjonil olema erinevad vastavalt sellele, kas tegemist on netosissemaksja riigiga või netotulusaaja riigiga, sellepärast et kommunikatsioonistrateegia peab olema väga erinev. miks ma seda niimoodi ütlen, toon näite näiteks mõni riik, mis maksab rohkem sisse, kui saab, kui on seal tegemist näiteks ettevõttega, mis siis tõukestruktuurifondi toetuse kaudu teenuseid pakub ja teeb seda siis riigis, kus äh, siis saadakse rohkem fondidest, kus sisse makstakse. ma arvan, et seda tuleks ka paremini välja tuua, et tegelikult see ettevõte tõesti ka äh, Äh, võidab, sellepärast et äh, netosissemakse riigi SKT suureneb selle kaudu. väga tähtis on, et ka netosissemakse riikide kodanikud saaksid aru, et ka neil on sellest kasu. ja tõesti, pikaajalisi eesmärke on võimalik saavutada ainult siis, kui kõik partnerid panustavad edu saavutamisse. väga tähtis on siin tõesti rohkem selles valdkonnas ära teha. meil on vaja meetmeid või ka platvorme selleks, et investeeringuid, äh, investeerima õhutada ning jällegi ka partnerluspõhimõte mängib siin väga tähtsat rolli. ja see meede peaks ka kodanikele andma võimaluse prioriteete paika panna ning ma arvan, et kui tõesti läheneda sellele küsimusele niimoodi, siis kodanikud muutuvad osaks kogu menetlusest. Neil on suurem vastutus ning äh, ilmselgelt tuleb selle kaudu ka Euroopa vahendite kasutamine palju selgemalt esile. aitäh kõikidele, kes aitasid seda raportit koostada ja suur tänu veel kord toetuse eest, mida mulle osutati kogu raporti koostamise ajal. aitäh sekretäriaadile ja kõigile, kes oma panuse andsid. ja suur tänu ka Regionaalarengu peadirektoraadile, Rahvapartei sekretariaadile, et nad äh, tegelevad piirkondade tööga. suur tänu, härra Buda, selle tutvustuse eest ja nüüd on sõna meie kolleegil Lüži Fredal sotsiaaldemokraatidest, kes on variraportööriks suur aitäh, ka mina tahaksin tänada kolleeg Budat äh, selle raporti eest, mis sisaldab äh, peamisi punkte arutelu jaoks, äh, mida oleme korduvalt juba pidanud siin. viimasel kohtumisel volinikuga keskendusime eelkõige ühtekuuluvuspoliitika tulemustele ja sellele, kuidas neist tulemustest teavitada kõiki kaks tasandit, üks neist puudutas üldisemalt Euroopa Liidu tulevikut ning teine ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. esiteks siis eh, tuleb eh, eh, mõista seda, et kodanike usaldus Euroopa institutsioonide vastu on kadunud, on väga, tegemist on väga tõsise probleemiga, kodanikud ei tea, mil määral Euroopa on seotud äh, hoonete renoveerimisega, teede ehitamisega, lairibaühenduse tagamisega. teiseks, me teame väga hästi, et ühtekuuluvuspoliitika sõltub liikmesriikide olukorrast ning äh, me teame, et tulemused alati ei ole rahuldavad ning ei ole alati ka nähtavad. vastamaks neile kahele aspektile, mis diskrediteerivad äh, ühtekuuluvuspoliitikat oleks vaja parandada kommunikatsiooni, et rohkem äh, muuta nähtavaks tulemused, edu. Äh, tegemist ei ole marketingu või äh, reklaamiga, me ei müü siin mitte midagi, vaid me peame lihtsalt muutma nähtavamaks selle, mida me nende fondidega ära teeme ning seeläbi saavad kodanikud ka paremini osaleda otsustusprotsessis ning seejärel mõista ka seda, mis nende heaks tehakse kolleeg rõhutab oma raportis, et ühtekuuluvuspoliitika nähtavus on peaasjalikult kohalike ja regionaalsete omavalitsuste, piirkondlike omavalitsuste probleem. mina leian, et siin oleks vaja üldist strateegiat Euroopa Liidu tasandil. sellel peaks olema kaks eesmärki, esiteks näidata, millised negatiivsed äh, tagajärged kaasnevad struktuurifondide ebatõhususega, teiseks me peaksime välja töötama selle, kuidas konkreetselt Euroopa liik äh, ait-, liit aitab äh, parandada elu meie erinevates piirkondades. Euroopa Komisjon, äh, kohalikud omavalitsused peavad leidma kõige paremad viisid teabe levitamiseks. ei ole, ei piisa enam sellest, et Euroopa Komisjoni sümbol pannakse mõne valmisolnud töö peale välja. ei, meil on vaja ikkagi integreeritumat lähenemist läbi erinevate meediakanalite me peame äh, kommunikeerima, kommunikeeruma kõikides äh, projekti faasides, see tähendab, seda, et see võtab aastaid aega ja selleks on oluline, et me e, kajastaks nad tõesti kõiki faase. väga oluline on e, teada anda projekti käivitamisest, sellega peab kaasnema e, ka info normide kohta. aga kui sellele ei järgne edasist teavet, siis võib sellel olla negatiivne tagajärg avalikkuse arvamusele populistid tihtilugu kasutavad seda ära, nende informatsioon tihtilugu on äh, vale, lihtsustatud ning viib äh, eksiteele. lisaks äh, siis veel teeme mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad võimalust parandada ühtekuuluvuspoliitika edulugude nähtavust ja mis võimaldavad samuti paremini teavitada projektide elluviimise erinevatest etappidest ma mõistan ka, et tehniline abi peaks äh, äh, endas kätma samuti äh, toetust kommunikatsioonile, kuid Euroopa Komisjon peaks välja töötama suunised, looma platvormi, korraldama koolitusi, selgitama, kuidas veebilehekülgi luuakse, Facebooki lehekülgi ja nii edasi. siin oleks meil vaja teatud ühtset juhti. meil peaks olema ka Äh, kättesaadav andmebaas, mis sisaldaks kõiki äh, käimasolevaid projekte, nende äh, samas nende raames tehtud edusamme, seal oleks vaja videosid ja nii edasi, saaksid osaleda ka eraettevõtted. suhted ajakirjandusega, eriti kohaliku ajakirjandusega on väga olulised projekti igas etapis ja siin oleks vaja veel see storytelling äh, oskusi, oskust selgitada, kuidas kõik toimub. ja kokkuvõtteks ütleksin, et me peame ilmtingimata äh, tähelepanu pöörama ka tulemustele, et lähenema neile konkreetselt, äh, vaatama, kuidas on teistes regioonides läinud ning peame tegutsema ja äh, muutma nähtavamaks kogu protsessi, sellepärast et äh, selle alusel just kodanikud hindavad tehtud. Äh, suur tänu, ma ei näe meie kolleegi ECR-ist, proua Tomatšik. härra Klusovski asemel proua Tomatšik suur aitäh, ma tahaksin esmalt tänada härra Puudot äh, raporti eelnõu eest. üldiselt toetan äh, suuremat osa ettepanekutest mis raportöör on teinud. tõepoolest, ühtekuuluvuspoliitika teadlikkus avalikkuse seas erineb liikmesriikides tuleb tõsta teadlikkust, rohkem äh, kommunikatsiooni tagada, rääkida positiivsetest tagajärgedest nii kodanike eludele kui ka liikmesriigi majandusele. samuti usun, et võrdlus ühtekuuluvuspoliitika investeeringute ja esiinvesteeringute vahel tuleks vältida, ei ole mingeid tõendeid või hinnanguid selle kohta, mis näitaksid, et ühtekuuluvuspoliitikat ja esi- tulemused oleksid kuidagi seotud. ei, EFSi puhul on tegemist tihtilugu äh, pikaajaliste projektidega, nagu ka ühtekuuluvuspoliitika puhul tihti toetatakse VKE-sid nagu ka ühtekuuluvuspoliitika raames. Yeah, uh, of... aitäh. Alde nimel tahaksin samuti tänada härra Pida-, Pudat äh, raporti eest ma usun, et nõustume, et ERSi fondide nähtavuse suurendamine on äärmiselt oluline teema. ma usun, et üldiselt me ei peaks rääkima mitte Euroopa Liidust ja kui sellisest, vaid peaksime välja tooma ühtekuuluvuspoliitika tulemused, see võimaldab paremini näha, milliseid pingutusi Euroopa Liit teeb. kommunikatsioon peaks põhinema tulemustel ja meil peaks olema ka mingisugune eesmärk, see kommunikatsioon peab olema sihtmärgistatud, meil peab olema oma kuulajaskond Hollandis, me ütleme, et me ei pea ainult kommunikeerumise nimel kommunikeeruma. paar sõna ka raporti kohta, me peame tegema vahet kahe, kahte liiki teavitamise vahel, üks neist puudutab informatsiooni äh, mis selgitab, kuidas äh, rohkem kasusaajaid hõlmata ja nii edasi. teisalt on teavitamine tulemustest ja see oleks suunatud kodanikele. pean ütlema, et, et sellest vahet tegemisest on kaheksakümnendast lõikest puudu. kaheksateistkümnendas. kas me peame siin silmas kasusaajaid, sellepärast et tegemist on riikliku operatiivkavaga. ma ei taha kulutada eurosid tõlgete jaoks, kui kuulajaskond on tegelikult ainult ühe liikmesriigi oma. ma arvan, et me peaksime seda teksti siin parandama üheksateistkümnendas lõikes äh, rakkerühma loomine kommunikatsiooni kohta, jah, sellel võiks mõtet olla, aga ainult siis, kui seda tehakse operatiivprogrammi tasandil, mitte Euroopa tasandil või liikmesriigi tasandil, vaid siis juba äh, programmi tasandil. samuti on mul raskusi lõikega kakskümmend neli, mis puudutab kohustusliku tehnilise abi protsendi sisseviimist, mis muuhulgas puudutab ka kommunikatsiooni. ma usun, et tehniline abi ning äh, sellega seotud eelarve tegelikult juba läheb kommunikatsioonile. aga seda ei peaks äh, äh, veel suurendama ja kohustuslikuks muutma. nii et me peaksime siin seda vältima. tehniline abi, ma usun, eelkõige on olemas selleks, et abistada kohalikke omavalitsusi ja mm, piirkonnavalitsusi ja ühtekuuluvuspoliitika elluviimisele kriteeriumid, äh, heakskiidu kriteeriumid ning äh, projektide valimine ja kommunikatsioon. siin peaks lähtuma ikkagi eelkõige mitte kommunikatsiooni kõrgest tasemest, vaid äh, pigem projekti kvaliteedist. mul on ka üks küsimus raportöörile, lõige kakskümmend kuus. siin kutsutakse üles sidusrühmade kaasamisele ka eelarve koostamisse, ma tahaksin teada, kuidas täpselt te seda tahate parandada, mis tasandil. mina isiklikult näen siin teatud raskusi ja pingeid. Ähm, projektijuhtide vahel, kes üritavad võimalikult paremaid äh, tulemusi saavutada ning sidusrühmade vahel äh, eelarve koostamisel seega tahaksin teada, kuidas teie täpselt äh, loodate seda konkreetseks muuta. seejärel teete ettepaneku lõikes kolmkümmend, mis minu meelest äh, läheb äh, mõistlikkusest natuke kaugemale, nõuate e-kommunikatsiooniplatvorme e-, ühtekuuluvuspoliitika elurakendamise kohta, ma arvan, et me peaksime vältima seda. meil on juba olemas andmete portaal, veebilehekülg, ärgem hakakem nüüd kommunikatsioonipingutusi äh, mitmekordistama niimoodi erinevate kanalite kaudu. see kõik tähendab ka investeeringuid ja maksumaksjate maja. mina tahaksin seda ikkagi mõistlikult äh, kulutada, mitte dubleerida olemasolevat ja võib-olla üks asi, millele me peaksime samuti mõtlema ja me peaksime siin raportis siduma omavahel äh, erinevad liikmesriikides olemasolevad kommunikatsioonivõrgustikud, need on juba paljudes riikides olemas tõesti ja ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks eh, võrgustike loomist eh, toetama omalt poolt. ma teen omalt poolt mõningaid muudatusettepanekuid ja ootan koostööd raportööri ja teiste variraportööridega selleks, et see oluline raport veelgi paremaks saaks. suur aitäh, eh, proua Damato suur aitäh, tahaksin tänada kolleegi raporti eest, tegemist on äh, äh, paljusid huvitavaid punkte sisaldava raportiga. Need ei sõltu mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikast, vaid üldiselt Euroopa Liidu nii kodanike vahelistest suhetest. see puudutab äh, just informatsiooni, mis on kodanikele mõeldud. teeksin mõned üldised märkused me ei saa muidugi toetada kõiki algatusi, olgugi et neil võib olla äh, positiivne mõju, äh, see võib lihtsalt eelarve lõhki ajada, ma arvan, et me peaksime eelkõige äh, toetama heade tavade vahetamist. selleks, et tagada ühtekuuluvuspoliitika tõsiseltvõetavus, peame me välja tooma nii head kui äh, halvad äh, tavad, peame koostama andmebaasi. me ei peaks piirduma mitte ainult projektide ning vahendite kirjeldusega, vaid kodanikel peaks olema võimalik äh, kontrollida seda, kas mingi lisandväärtus kaasas sellega ja mida need lõpetatud projektid siis pakkusid ja mida see endale mingis piirkonnas kaasa tõi. ma mõistan, et liikmesriikide võimud, eriti just valimiste eel, kasutavad ühtekuuluvuspoliitikat äh, rääkimaks äh, Brüsseli äh, liigsest bürokraatiast ja nii edasi. praegu me räägime näeme ähm, eelmise programmeerimise perioodi tulemusi ja peame, äh, analüüsime kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, tehtud ning mõtleme tuleviku peale pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. peame vaatama, kuidas parandada just regionaalsel kohalikul tasandil ellurakendamist. me peame suunama sellele kodanikele, mitte toetama seeläbi euroskeptikute äh, propagandat. minu delegatsioon Cinque Stelle toetab eurokriitilist ühtset seisukohta. me leiame, et on täiesti mõt-, ebavajalik äh, äh, toetada veel lisavahenditest äh, Euroopa Liidu praegust juhtimist, me ei peaks seda ka lõhkuma nihilistlike ksenofoobsete sõnumitega. meie toetame kolmandat teed, meil on vaja kriitikat, aga konstruktiivselt seda teha. me peame tegema ettepanekuid kõikide Euroopa Liidu poliitikate raames, ühtekuuluvuspoliitika puhul pöördun kolleegide poole, kes on äh, veel täna siia jäänud. Äh, kolm teemat, artikkel kakskümmend kolm, makromajanduslik tingimuslikkus, struktuurireformid ja finantsreformid, ühtekuuluvuspoliitika vahendite läbi, äh, kaasrahastamise võimalus ning selle mahaarvamine riiklikust defitsiidist. siin me peame arvestama euroskeptikute positsioonidega osalusjuhtimine, mida mainisid äh, ka kolleegid, see tähendab seda, et tuleb äh, äh, partnerlus muuta kaasvamaks. aga saadan meie panuse ka kirjalikult, aitäh. suur aitäh, komisjon saab sõna nüüd. Grazie. Yes, uh, thank you very much. Suur aitäh! komisjon tervitab Buda raportit. me leiame, et see sisaldab päris palju häid ettepanekuid. töötame samade eesmärkide nimel, tahame suurendada ühtekuuluvuspoliitika nähtavust. on tõsi, meie kodanikud on teadlikud regionaalpoliitikast, aga paljud riigid, eriti just suuremad kasusaajad ühtekuuluvuspoliitikast. Neis on võib-olla positiivsem pilt, kui vaadata Poolat, siis samuti Balti riigid, Tšehhi Vabariik, Ungari. Nemad on viiekümne, kuuekümne protsendi piires. veel üks hea uudis tegemist oli siis selle protsendiga elanikkonnast, kes on ühtekuuluvuspoliitikast teadlikud. kui vaadata, mis nad selle mõjust teavad, siis siin äh, on tõesti miski, millest me saame lähtuda. samuti olen tänulik härra Van Nichtenbergi kommentaari eest, kes äh, rääkis, äh, kes rääkis kommunikatsioonivõrgustikest, komisjon praegu teeb tööd nende kolleegidega ning me jagame häid tavasid kaks-kolm korda aastas on kokkusaamisi ning seal me jagame siis häid tavasid ja samuti üritame tagada koolitust. uute kommunikatsioonitehnikate ja aspektide kohta. igastahes soovime seda mahtu suurendada. ja lõpetuseks. siin viidati ka sellele, et oleks vaja tegevuskava. Eh, siin konkreetselt arutelus seda ei mainitud, aga ma näen, et eh, eh, aga ma tean, et see on arutelul, Liini Kressuga töötab sellega, nii et ootame tulemusi. ja me samuti pingutame komisjonis väga kõvasti, et kaks tuhat seitseteist eelkommunikatsiooni parandada ja ootame ka teiega head koostööd siin suur aitäh äh,, vol- äh,, raportöör Puda, palun. Äh, aitäh. suur tänu kõigile, kes sõna võtsid, nendest sõnavõttudest oli väga palju kasu. tõesti, tegemist on tähtsa raportiga ja kolleeg Tšufrida ütles ka, et on kahju, et äh, Euroopas toimub nii palju, millest inimesed ei tea. sellest on tõesti kahju. ja siis äh, küsiti siin ju veel ka, et äh, miks meil on nüüd ilmtingimata vaja hakata siin protsendimäärasid paika panema, näiteks et kommunikatsiooni, reklaami, meediatöö jaoks on mingi protsent ette nähtud. aga see on tähtis, sellepärast et see, mis meil praegusel hetkel on olemas, sellest ei piisa just sellepärast ma tegin selle ettepanekuga, eks me saa siis hiljem vaadata, kui suur see protsendimäär olema peaks. me peame ju siin ka tegelikult kõigepealt projekti hindama, siin on ka projekte, millel on lihtsalt vaja vähem vahendeid reklaami jaoks. veel üks asi, mille peale ma mõtlesin. see puudutab kodanike kaasamist nendesse projektidesse, mida rahastatakse siis Euroopa Liidu fondidest. mina olen pärit linnast, kus õnneks on linnapea, kes kolm-neli aastat on olnud ka peaminister ning iga kord, kui siis linna eelarvet paika pannakse, küsita ka kodanikelt, millised on kodanike jaoks kõige tähtsamad prioriteedid ja ta lähtub nendest äh, kohaliku poliitika paikapanemisel ja midagi sarnast võiks teha ka teistel tasanditel. et linnapea pöördub kodanike poole, ütleb, meil on nii palju raha kasutada, sellised on eesmärgid, mida soovitakse saavutada ning äh, kodanikud äh, saavad siis teha oma ettepanekuid, öelda, et ma leian, et projekt number üks, viis ja seitse on kõige tähtsamad ning siis äh, prioriteedid pannaksegi paika vastavalt kodanike arvamusele, seda ei tee mitte ametivõimud. ma ütlen, et kui palju on mul raha, mis tuleb teha ja tööd tehakse üheskoos. ning kodanikud teavad ka, mis nende jaoks kõige tähtsam on, sest nemad elavad ju kohapeal ja peale selle ka tegelikult nähtavus on palju suurem me oleme seda siin ka kuulnud kolleegidelt äh, valimiskampaania kohta öeldakse, et nojah, sa ei teinud seda, millest sa rääkisid, vaid seda nähakse teistmoodi. ja tõesti väga tähtis on kõiki neid tulemusi ka kuidagi edastada. räägin siis äh, Cluj-Napoca linnast, kus mina olen pärit ja samamoodi tehakse seda äh, ka mujal San Franciscos ja Berliinis on väga tähtis, et meil on selline lähenemine et kodanikke tõesti küsitakse, mida teie tahate, mida ma peaksin teie arvates tege-, tegema. ma ei jää mitte sellesse oma poliitilisse vaakumisse, vaid küsin kodanikelt, mis nende jaoks tähtis on. aga siiski veel üks asi. ma tõesti ootan juba neid muudatusettepanekuid, ma eeldan, et me kõik üheskoos soovime koostada raportit äh, millega on meil võimalik hoolitseda selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika tuleb paremini esile. hästi, rohkem sõnavõtjaid ei ole, siiski, palun. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dosłownie e, jedno e, krótkie zdanie. jah, aitäh, lihtsalt e, paari sõnaga veel selle arutelu lõpus tahtsin nimelt tänada härra Puudat esitatud dokumendi eest sest see dokument, millest me siin räägime, on ülitähtis, me räägime siin ju ühtekuuluvuspoliitikale reklaami tegemisest ja sellest, et me kodanikele näitame, millised on ühtekuuluvuspoliitika tulemused. see kõik on väga tähtis kuid ähm, ma tahtsin siiski veel paar elementi siin välja tuua. meil on vaja leida tasakaal äh, selles äh, reklaamitöös. tõsi on see, et Ühendkuningriigis äh, on vähe neid, kes teavad, millised on ühtekuuluvuspoliitika äh, tulemused. Poolas on see number muidugi palju suurem aga isegi, kui meil on seitsekümmend protsenti poolakaid, kes teavad, millised on äh, ühtekuuluvuspoliitika tulemused, siis see ei tähenda, et äh, olukord oleks suurepärane sest lihtsalt mulle tundub, et see reklaami trummi löömine, sellest on väsitud ja olen nõus kolleeg Puudaga, et äh, meil tuleb kuidagi populistide vastu võidelda ja üheks võimaluseks olekski välja tuua seda, mida me väga hästi Euroopa Liidus teeme. see entusiasm Euroopa suhtes, seda ei saa siduda ainult Euroopa Liidu rahaga, me peame pakkuma rohkem, kui me tõesti tahame inimeste südameid võita, mitte ainult nii-öelda nende päid ja seda äh, mõistusega lähenemist. Euroopa Liit on siiski üks suur eksperiment ja öö, äh, lihtsalt ainult rahale panustamine oleks liiga provotseeriv ning need dogmad, milles me oleme elanud, äh, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat toetada, need tuleks kõrvale heita, ma leian, et me saame palju paremini oma tööd teha, me saame olla edukamad äh, ja me peaksime kõik need äh, Euroopa Liidu lippudega salvrätikud, võtmehoidjad kõrvale heitma, sest see on lihtsalt raha ja ressursside kasutamine, vaadake, mis siin Euroopa Parlamendis toimub, vaadake, mida me teeme fraktsioonides. Neid toredaid tassikesi, võtmehoidjaid, lipsukesi muudkui toodetakse, neid toodetakse palju, aga sellest pole mingit kasu, kui me tõesti tahame inimeste südameteni jõuda, siis tuleb rohkem ära teha. ma ei tea, kas te saate aru, et teatud liikmesriikides on tegelikult ka juhised äh, äh projektidele reklaami tegemise kohta, kohta. Need juhised on äh, taotluse saaja, äh, raha saajale ette nähtud ja seal on väga selgelt paika pandud see, et äh, toetuse saaja peab siis projekti juurde tõesti panema suure sildi, seal on täpselt kirjas, kui suur peab olema kiri, millist kirjatüüpi on kasutatud ja nii edasi, et teate, see läheb tõesti liiga kaugele. Thank you. Allora, come... hästi, aitäh, nagu te teate, hääletame mais kahe ähm,, kümne kahe, kahekümne kaheksandaks märtsiks lõunaks tuleb muudatusettepanekud esitada. koordinaatorite otsused, kui teil märkusi ei ole, siis nad on heaks kiidetud. hästi. sellega siis, kas on muid küsimusi? ei ole. hästi sellega on siis koosolek lõppenud, aitäh!